Donc, bonjour à tous et bienvenue. tere päevast kõigile ja tere tulemast tagasi pärast suvevaheaega. alustame oma koosolekuga ja võtame vastu päevakorra. nüüd arvestades koordinaatorite eelmisel koosolekul tehtud otsust, tahaksin teie tähelepanu juhtida järgmisele punktile meie päevakorras, mis on lisatud see puudutab arvamuste vahetust Euroopa Komisjoniga geneeriliste ravimite kohta India ja Euroopa Liidu vahelise vabakaubanduslepingu raames. nüüd homme hommikul toimub meil kuulamine ja selle pealkiri täpsemalt ongi haridus areng, arenguteenistuses, mitte areng ja haridus. ja nüüd küsiksin, kas kellelgi on muudatustega päevakorra vastu midagi, kui ei ole, siis see on vastu võetud. nüüd järgmine punkt on kaheteistkümnenda, kolmeteistkümnenda juuli koosoleku protokolli kinnitamine, te olete kõik need saanud, kui teil on midagi nende vastu, siis oleks pidanud enne koosolekut märku andma sekretäriaadile, kui ei ole midagi, siis võtame vastu, kinnitame need protokollid. meil on ka täna Euroopa Komisjonile küsimusi esitada, aga minu on vaja neljanda päevakorrapunkti all sõna võtta, nimelt me ei saa alustada oma tööd ilma rääkimata Liibüast ja Aafrika tragöödiast. humanitaar- olukord Liibüas on praegusel hetkel väga murettekitav. infrastruktuuri suur osa on purustatud, see puudustab eelkõige veevarustust, elektrit, paljud inimesed on sunnitud kodust lahkuma ning nad on jäänud põgenikeks riigi piirialadel, Tuneesia piiril eriti ning äh, nüüd oleks vaja alustada eh, pikaajalist ülesehitustööd ning Euroopa Liidul on väga oluline roll selles. loodan, et komisjon räägib meile ka, milliste projektidega on tegemist ja milliste vahenditega kavatsetakse seda kriisi lahendada. ja nüüd äh, tulen Aafrika sarve juurde, see eh, piirkond on jällegi praegu väga-väga raskes olukorras. põgenikelaagrid on ülerahvastatud, eh, Euroopa Liidu, Euroopa Komisjoni abi oleks väga tähtis eh, selleks, et eraldada kakskümmend seitse miljonit või rohkem, eraldada, nii palju on juba eraldatud käesoleval aastal ja meil oleks vaja kuuekümne miljoni eraldamine samuti eh, ette näha ning eh, me küsime, miks on niisugune olukord tekkinud, eh, tõsine põud, toiduainete puudus, kõike seda oleks saanud vältida. aga me oleksime ka võinud end kriisiks paremini ette valmistada, arvestades kliimamuutusi, äh, viljamaa vähenemist, seetõttu on viimane aeg kõik teha selleks, et niisugused olukorrad ei korduks, samuti on oluline füüsiliste varude, toiduainete varude teraviljavarude ettevalmistamine, meie oleme seda ka juba soovitanud ning samuti peaks Euroopa Liidul olema solidaarsusmehhanism niisuguste olukordade puhuks. sel aastal, äh, neljandal oktoobril äh, toimub ka vastav äh, koosolek, kus räägitakse toiduainete ka varustamise kindlusest, mis on minu arvates eriti oluline. Euroopa Komisjon seega on teil ehk midagi öelda meil sel-, meile selle kohta? proua Katariina Metepanningen. suur tänu. Äh, ma äh, töötan DEVCO peadirektoraadis komisjonis ja eh, vastutan institutsioonide vahelise töö koordineerimise eest. ma olen esimest korda Euroopa Parlamendi teie komisjonis. Eh, kõigepealt tahaksin teile eh, meelde tuletada, millised on meie suured tööliinid. kõigepealt oktoobri lõpuks tahaksime me teatise vastu võtta Euroopa Liidu arengupoliitika kohta, te võib-olla mäletate, et eelmisel aastal alustas komisjon äh, konsultatsioonid rohelise raamatu koostamiseks, äh, selleks, et selgitada välja, kuidas paremini korraldada arengukoostööd. Nende konsultatsioonide käigus saime palju huvitavaid äh, mõtteid ja samuti seoses koostööga Araabia maadega, detailidesse ma ei tahaks lahku, laskuda, aga me kavatseme näiteks vastu võtta strateegia, et keskenduda oma abi kindlatele riikidele, et Äh, rohkem tähelepanu pöörata inimõigustele, õigusriigi põhimõtetele, äh, abi kavatsetakse diferentseerida, samuti kavatsetakse vastu võtta Euroopa Liidu liikmesriikide ühine strateegia ja parandada ka aruandlust, et saavutada arengukoostöö tulemuste suurem läbipaistvus. nüüd äh, me valmistame ka ette ühe ühe teatise, mis äh, käsitleb siis äh, meie arengukoostöö lepingute äh, parandamist ja samuti finantseerimisallikaid. me kavatseme siis välja anda kaks nii-öelda põhimõttelise tähtsusega teatist, mis puudutavad meie ühist arengupoliitikat, aga lisaks sellele on ka meil ette näha teatise ettevalmistamine seoses eelarvevahendite parema kasutamisega, lähtudes Lissaboni lepingust ning arvestades seda, et, et siis arengukoostöö on meie jaoks väga oluline nüüd samuti arvestame me oma teatiste koostamisel avalikkusega peetud konsultatsioonide tulemusi. praegusel hetkel töötame me kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kahekümne üheksanda juuni teatise alusel äh, mis käsitleb eelarve perspek-, äh, eelarvet aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, ma võin teile hiljem täpsemat informatsiooni edastada, kuid praegusel hetkel peab äh, ütlema, et äh, ähm, et me äh, ootame, eeldame siis järgmises finantsperspektiivis null koma seitsme protsendi ulatuses SKT-st Eh, eelarvevahendeid arengupoliitikaks ja lõpuks tahaksin teile ka veel teatada, et me valmistame ette Euroopa arengupoliitika päevi viieteistkümnendaks, kuueteistkümnendaks detsembriks, mis viiakse läbi Poola eesistumise ajal Varssavis. suur tänu Läheme nüüd edasi päevakorrapunktide kuus ja seitse juurde. Euroopa Liidu biomassipoliitika ning selle mõju arengule. me vaatleme oma suulist küsimust ning samuti resolutsiooni ettepanekut. kahe tuhande üheksanda aasta aprillis võttis nõukogu vastu direktiivi, mis pani aluse Euroopa Liidu taastuvenergiaallikate kasutamisele ning selle eesmärk oli saavutada kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kahekümneprotsendiline taastuvenergia osakaal Euroopa Liidu energiatarbimises ning kümme protsenti ähm, igas, kümme protsenti taastuvenergia allikaid äh, iga riigi, liikmesriigi transpordis. nüüd äh, see näeb ette ka äh, biomassi kasutamist energia tootmiseks, kuid seda ei reguleeri mitte ükski seadusakt, veelgi enam, biomassil on ka kahjulik Äh, mõju arenguriikide metsandusele, see ohustab äh, metsi, äh, mis asendatakse biomassi istandustega ning nüüd arvestades Euroopa Komisjoni tööd tahaksime me et nõuda, et äh, biomassi tootmine oleks Euroopa Liidus ning ka äh, mujal jätkusuutlik. ja kõigepealt annaksin siis äh, sõna teile selle teema kohta, aga kuna meil on väga tihe päevakord, siis igaüks saab ainult kaks minutit sõna. proua Hool, palun aitäh, proua eh, eesistuja, ma tervitan selle suulise küsimuse esitamist. ma usun, et meil on õigus selline küsimus esitada ning nõuda eh, rohkem üksikasju selle küsimusega seoses. ma tahaksin lihtsalt eh, teha paar ettepanekut mis puudutavad äh, selliseid asju, mida äh, võimaluse korral äh, võiks samuti mainida. me ütlesime, et direktiivis nõutakse olulist biomassi kasutamise suurendamist meil on olemas nüüd ka riiklikud taastuvenergia tegevuskavad, kakskümmend seitse liikmesriiki on need juunikuuks pidanud esitama. ja seega on meil võimalik juba analüüsida, mida riigid kavatsevad teha nendest eh, riiklikest eh, taastuvenergia tegevuskavadest selgub, et nõudmine aastaks kaks tuhat kakskümmend kahekordistub ning oleks väga tore, kui me selle informatsiooni saaksime sisse panna ka selle raporti teksti, sest see annaks ettekujutuse probleemi ulatusest. veel üks asi, mille, mida kohta, mille kohta tahtsin küsida, et eh, on see, et komisjon ei ole Äh, vaadanud läbi või ei ole koostanud ülevaadet selle kohta, millised on need jätkusuutlikkuse kriteeriumid äh, tahkele biomassile ja biogaasile, seda oleks vaja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks. nii et me tahaksime teada, kas selline ülevaade tuleb komisjon peaks arvestama nende küsimustega, mida me tõstatame, pidades ähm, siin silmas äh, sidusust äh, teiste programmidega ja nende kohustustega, mida me oleme võtnud. ma arvan, et on äärmiselt oluline hoolitseda selle eest, et äh, komisjon lülitab oma läbivaatamisse ka need elemendid, aitäh. Merci beaucoup, la parole est à madame. suur tänu, progress. aitäh ma tahaksin väga kiiresti öelda, et mul on väga hea meel selle resolutsiooni teksti üle, mille sekretäriaat on koostanud. kõigepealt juhitakse selles resolutsioonis tähelepanu sellele, et puudub tugev raamistik ning meil on vaja siduvaid biomassi kriteeriumeid. teiseks juhitakse resolutsioonis äh, tähelepanu sellele, et selline kaudne äh, maakasutuse viisi muutus äh, oli midagi, mida taastuvenergia direktiivis ei mainitud ning siit ettepanek, et Euroopa Liit olukorda parandaks, samuti kutsutakse komisjoni üles tulema välja metodoloogiaga, mis äh, sisa, sisaldab ka neid kaudseid maa sihtotstarbe muutusi ning äh, resolutsioonis juhitakse ka tähelepanu sellele, et energia tarbimine peab üldiselt vähenema ja energiat tuleb tõhusamalt kasutada. nii et, et minu jaoks on see tekst väga hea alus biomassi teemalisele resolutsioonile, aitäh! suur tänu! tuletan teile meelde, et suulise küsimuse vastuvõtmise kuupäev, vabandust, Euroopa Komisjon Hans van Steen soovib sõna, palun. Uh, suur aitäh, äh, suur aitäh, et te tõstatasite selle küsimuse ja panite selle tänase istungi päevakorda. tegemist on äh, teemaga, millele komisjon pühendab täiel määral tähelepanu. Äh, peatuksin võib-olla mõnedel küsimustel, millele teie oma küsimuses tähelepanu juhite ja võib-olla te äh, annaksite meile suuniseid, et kas te tahate, et me vastame sellele küsimusele praegu või käib teil veel selle küsimuse heakskiitmise protsess, ma ei ole sellest päris hästi aru saanud nii et, et äh, meil siin äh, energeetika peadirektoraadis ei ole kõik inimesed veel puhkuselt tagasi ja seetõttu on asjad segased. Donc, euh, seega me oleme nüüd kindlaks määranud kuupäeva oma teksti ja suulise küsimuse vastuvõtmiseks, nimelt see on kahekümne teine september, muudatusettepanekute ta-, esitamise tähtaeg on viies september kell kuus. ja nüüd kiirelt üks punkt, see puudutab kaubanduse investeerimistõkkeid, läheme siis edasi arvamuse projektiga, mille on ette valmistanud proua Sargentini. tema teema on väga oluline, palun, sõna on teil, proua Sargentini. aitäh, jah, teil on esitatud Arengukomisjoni arvamus ähm, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonile, mis puudutab Euroopa Komisjoni teatist pealkirjaga äh, kaubandus- ja investeerimistõkked ja see on seotud siis äh, selleaastase varasema raportiga, mis käsitles uusi rahvusvahelisi kaubandussuhteid. roheliste fraktsioon on koostanud sellise väikese arvamuse ning kõigepealt ma tahaksin ma öelda, et ma tervitan neid muudatusettepanekuid, äh, mis esitatakse siis kolmekümne esimeseks augustiks kuni kella kaheteistkümneni, esitage muudatusettepanekuid, et teksti paremaks muuta no,. loomulikult tekst on liiga lühikene, et siin saaks öelda kõike, mida me tahaksime öelda, aga ma võin teile kinnitada, et ka mul endal on plaanis teha oma mu raportile muudatusettepanekuid ning kõige olulisem asi, millele me tahame tähelepanu juhtida, on see, millele me tegelikult alati tähelepanu juhime, kui me räägime Euroopa Liidust ja kaubandusest. nimelt äh, sidusus arengu aspekti silmas pidades äh, pidage pöörage tähelepanu eh, Euroopa Liidu toimimise lepingule artiklile kaks tuhat kaheksa, mis ütleb, et kõik, kogu meie rahvusvaheline tegevus ei tohiks takend-, takistada meie peamist arengupoliitika eesmärki, milleks on jätkusuutlik vaesuse vähendamine eh, kaubandus- ja investeerimistõkked, mida komisjon näeb seotuvad, seonduvad näiteks autoriõiguse küsimusega Indias või toorainete küsimusega Hiinas. mina tahtsin meie arvamuses juhtida tähelepanu sellele, et arenguriigid ning need riigid, mis on saavutanud juba parema arengutaseme nagu India, Brasiilia, Hiina, peavad saama võimaluse oma turge kaitsta. komisjon Äh, ütleb, et vabakaubandus on meile kõigile kasulik, aga see tuletab mulle alati meelde, et meil Euroopa Liidus ei ole vaba turgu ning meil on tegelikult üsna hea meel selle üle, et meil sellist vaba turgu ei ole. ja seetõttu on küsitav, et miks me kogu aeg surume arengumaadele seda vaba turgu peale. Äh, ma olen siia pannud äh, siis kirja viis punkti, kuidas me saaksime turge kaitsta, kuidas me saaksime Äh, valida selliseid investeeringuid, mis äh, riigile kasulikud on, kuidas käia ümber äh, intellektuaalse omandi küsimusega, katseteemaliste läbirääkimistega. nii et, et ma olen valmis ära kuulama teie ettepanekuid, aga ausalt öelda ei, ei tegele me sellise asjaga esimest korda, me ei aruta mitte esimest korda, kuidas kaubandusarengu poliitikat mõjutab, aitäh Merci beaucoup, madam. suur tänu, proua Hall. Thank you. aitäh. ka mina tervitan seda dokumenti ja tahaksin teha ainult ühe märkuse mulle tundub, et kolmandas punktis on probleem selle survega kõige väiksema arenguga riikidele ekspordimaksude osas ma arvan, et me peaksime siin siiski äh, lähenema asjale diferentseeritult, sellepärast et äh, Hiina ja äh, vähima arenguga riikide vahel on siiski suured erinevused ma lisaksin sellele punktile veel ühe lõigu, ma loodan, et see on teile vastuvõetav. probleem on selles, et Hiina kehtestab tõkkeid ja see on väga tõsine probleem. ja Hiina teeb seda selleks, et oma siseturgu kaitsta seetõttu äh, kehtestatakse äh, tihtipeale väga tõsiseid äh, tõkkeid, kehtestatakse suured maksud importtoodetele ja see, see puudutab ka näiteks Euroopa näiteks tuuleturbiine, nende müüki Hiinale, nii et, et me peame igatahes hoolitsema selle eest, et, et meie oma taastuvenergiasektor siin Euroopas ka ei kannata ning me peame aru saama, et see, mida teeb arengumaa, ei ole sama, mida teeb tärkava majandusega riik. nii et, et ma esitaksin siis muudatusettepaneku, kus ma sellisele asjale ka tähelepanu juhin ja kuidas need kaubandustõkked, mida tärkava majandusega riigid kehtestavad, kuidas, kuidas seda olukorda harvendavad, samas aga vähem arenguga riigid peaksid saama oma turgu kaitsta. härra Görens, palun. suur tänu, äh, praesinaine, mul on tegelikult komisjonile küsimus, sest nemad peavad läbirääkimisi AKV ja, ja teiste riikidega partnerluslepingute suhtes. mul on kaks küsimust kõigepealt milline on teie suund äh, nende riikidega läbirääkimistel? Äh, kas te kavatsete mingit äh, priviligeeritud kohtumist rakendada nii, et tollimaksudest saavad need vaesemad riigid ka mingit tulu, natuke oleks vaja ka riigi rahandusele ju abi anda ning teine küsimus. nüüd, mida te arvate, tuginedes oma teadmistele, kas on selliseid riike, kellel on eelistatud ligipääs äh, AIDSi vaktsiinidele? kas äh, on olemas äh, selliseid riike, äh, kelle olukord ligipääs nendele varavimitele on halvem kui teistel seoses WTO kehtestatud reeglitega. suur tänu. annan nüüd sõna komisjonile. ma ei tea, kes komisjoni esindajatest soovib nüüd sõna võtta, palun. aitäh, Martin Pilson Kaubandus peadirektoraadist ja turu juurdepääsu üksusest. kõigepealt tahaksin tänada kutse eest siia, et ma saan olla siin ja arutada teiega siis seda teemat. kõigepealt peab ütlema seda, et kaubandus ja investeeringute tõkkeid käsitlev raport ei ole suunatud olukorrale vähima arenguga riikides, vaid just olukorrale meie väga olulistes kaubanduspartnerites ning see raport juhib tähelepanu nendele suhetele, millised meil nende partnerriikidega on, kuidas rahvusvahelised kohustused ja õigused kuidas nendest kinni peetakse ja, sest ärgem unustagem, et panused on väga kõrged. samuti Äh, juhitakse tähelepanu sellele usaldusväärsusele, mis meil oma äh, reeglite jõustamise vallas peab olema osaks poliitilisest tegevuskavast on ju samuti kaubandustõkete kõrvaldamine ja neid tõkkeid tegelikult ei tohikski üldse olla. kõigepealt äh, võime öelda, et arengupoliitika jaoks Äh, on siin oluline just nimelt turule juurdepääsu aspekt. see äh, komisjoni äh, poliitika selles valdkonnas on arengupoliitikaga hästi kooskõlas ja nagu ma ütlesin, see strateegia ei ole suunatud vähima arenguga riikidele. siin raportis käsitletakse küll arenguriike, aga ka tärkava majandusega riike, riike, mis on endale juba maailmakaubanduses koha kindlustanud ja mis on ka liikmeteks Maailma Kaubandusorganisatsioonis. maailma Kaubandusorganisatsioon on kehtestanud reegleid, mis peaksid tagama õiglase kaubanduse kõigi osapoolte jaoks seega iga riigi ja mida, mida nõrgem on tegelikult riik, seda kasulikum tal on olla seotud selliste rahvusvaheliste reeglitega. see on eriti kasulik väikestele riikidele. Nende jaoks on olukord reeglitega palju parem kui ilma reegliteta nüüd mis puudutab intellektuaalse omandiõigusi Indias või tooraineid Hiinas, siis eh, India ja Hiina peavad kinni pidama kohustustest, mis on eh, kirjas rahvusvahelistes lepingutes. see raport loomulikult eh, ei ole ise mingi poliitiline dokument, vaid see raport näitab, mis tegelikkuses toimub ning kus on need valdkonnad, kus komisjon peaks sekkuma või ei peaks sekkuma, eh, selleks, et tagada siis oma strateegia üldine sidusus eh, ja ma pean siin silmas ka eh, siis sidusust arengupoliitikuga. mis puudutab küsimust Äh, survele äh, ekspordimaksude küsimuses äh, vähima arenguga riikidele, siis sellist survet ei ole. sellistel riikidel on võimalus olla paindlikud vastavalt arengupoliitika prioriteetidele ning meil on läbirääkimi-, uute lepingute üle läbirääkimisi pidades me arvestame samuti arengupoliitika eesmärkidega ja oleme tõesti paindlikud nüüd, mis puudutab äh, majanduspartnerluslepinguid, äh, siis äh, kui me kohtleksime samu, samamoodi riike näiteks, eriti kui need riigid tõstavad tollilõive, siis need lepingud on tegelikult väga heaks näiteks selle kohta, kui palju toimub komisjonil kõnelusi siis erinevate regioonide riikidega ja, ja siin me üritame ka olla paindlikud ja sama puudutab ka intellektuaalse omandiõiguste kaubanduslike aspektide lepingut, TRIPS lepingut. ma tean, et, et äh, mõned riigid on takistanud juurdepääsu ravimitele, kuna TRIPS lepingust ei ole kinni peetud, aitäh ne marche pas. Ça marche Très bien. Euh... nüüd äh, ma küsiksin, kas komisjon äh, võiks meid valgustada täpsemalt nendes küsimustes võib-olla hiljem, räägin siin just äh, TRIPS lepingutest, sellepärast et me oleme erinevaid Äh, sõnumeid saanud äh, ametiasutustelt, äh, erinevat informatsiooni vabaühendustelt, me sooviksime täpsemat informatsiooni. nüüd teiseks kuulasin täpselt ära, mida rääkis komisjoni esindaja paindlikkusest läbirääkimistel. kas te ikkagi äh, arvestate laiema kontekstiga, kus äh, ka mõned äh, teised tegurid võivad mõjutada riikide fiskaalolukorda, näiteks Maailmapank ja valuutafond, kes võivad näiteks oma nõudmisi esitada, mis ei pruugi kokku langeda komisjoni töökavaga, soovidega. nüüd äh, me soovime teada, kuidas komisjon reageerib siis, kui teised suured poliitilised organisatsioonid äh, esitavad nõudmisi, mis erinevad komisjoni kavatsustest. Äh, näiteks Ghanas seitse-kaheksa aastat tagasi sooviti äh, tõsta tollitariife ja minu meelest oli see just äh, rahvusvaheline valuutafond, kes äh, blokeeris nendele antava laenu, äh, mis sõltus või, või kes siis soovis, et, äh, et laenu antakse tingimustel, et tollimakse alandatakse. mind huvitab just, kuidas võivad lepingute läbirääkimiste paindlikkust mõjutada teised tegurid, võib-olla te rääkisite meile sellest suur tänu, proua Sargentini, kas teie soovite sõna? aitäh mis puudutab proua Hooli märkust, jah, ma olen temaga nõus, jah, proua Hool on juba saalist lahkunud küll, aga ma olen tõesti nõus tunnistama seda erinevust vähima arenguga riikide ja tärkava majandusega riikide vahel. see on vastuseks ka komisjonipoolsetele märkustele, ma tean väga hästi, et komisjon keskendub siin teatud äh, tärkava majandusega riikidele, aga ma arvan, et laiemas arutelus, mis puudutab kaubandust ja investeerimistõkkeid, tuleks äh, hoiatada ikkagi ka selle eest, kuidas me asju ajame vähima arenguga riikidega. ja muideks selline riik nagu India on küll tärkava majandusega riik, aga meil on India ravimitega äh, ka see probleem, et neil ei ole kerge pääseda äh, välisriikide turgud, meie turgudele just nimelt meie patendi ja autoriõiguse seaduste tõttu. ning äh, kui kõik need riigid on seotud Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ja selle liikmed nad kõik on, kust siis tuleb see soov kogu aeg sõlmida kahepoolseid kaubanduskokkuleppeid nende riikidega, selle asemel, et pidada kinni nendest rahvusvahelistest kokkulepetest. ja minu viimane märkus oleks järgmine. kui me kasutame sõna sidus rahvusvahelise kaubanduse ja arengu valdkonnas, siis me peame silmas sidusat arengu seisukohalt mul on väga hea meel, et Euroopa Komisjonil on kaubanduse vallas siduv poliitika, aga see ei tähenda, et see poliitika oleks sidus arengupoliitika aspektist. seda peetakse teie seas ja sidusaks, aga see ei ole päris sama asi, mina räägin sidususest ka arengupoliitikaga. nagu ma ütlesin, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahe päeva pärast kell kaksteist. ja ma oot-, äh, tänan teid teie märkustest, aitäh! või j'insiste sur ce que dit madame. ma äh, nõustun äh, teiega, proua Sargentini, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmkümmend üks august, keskpäev ja hääletamine toimub kahekümne teisel septembril. nüüd läheme päevakorrapunkti number üheksa juurde päevakorras, see puudutab Euroopa Liidu tuge rahvusvahelisele kriminaalkohtule olla ülesannete kõrgusel ning saada üle raskustest. E, selle teema eest vastutav komisjon Ahvet on usaldanud mulle e, vastavasisulise raporti koostamise meie komisjoni nimel ning e, me eh, tahaksime, et välja tuua siis teatud punktid, mis meie arvates peaksid komisjoni tegevuses eriti tähtsad olema. Eh, ja eh, lubage mul ka nüüd suuliselt natukene lisada sellele, mida ma olen juba oma raporti projektis kirjutanud. väga oluline on see, et Euroopa Liit ja liikmesriigid kasutaksid ära kõiki diplomaatilisi vahendeid et mõjutada suhetes kolmandate riikidega ehm, neid alla kirjutama lepingule, mis puudutab siis koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga, eh, samuti oleks oluline selgitada AKV riikidele ja teistele ri-, kolmandatele riikidele Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tähtsust võtta. teiseks tahaksin äh, tuletada meelde Euroopa Liidu välispoliitika sidusust. Euroopa Liit peab edendama demokraatiat, äh, õiglast äh, kohtupidamist ning inimõigusi ja mitte midagi ei takista Euroopa Liitu seda tegemast ka läbi majanduslike hoobade või neid kasutades. räägin sellest eelkõige Liibüa olukorda silmas pidades nimelt seal oli tegemist äh, riigi juhiga, kes äh, takistas riigi arengut äh, ja ähm, majanduse arengut. rahvusvaheline kriminaalkohus ning ka selle kohtu prokurat-, prokuratuur eh, peaksid ka tõhustama vastavalt Rooma statuudi artiklile seitse võitlust seksuaalkuritegudega, mis väga sageli äh, on kujunenud ka sõjakuritegudeks, inimsusevastasteks kuritegudeks, äh, see puudutab äh, e-, iseäranis arenguriike ja, ja Kongo vabariiki, seega meil on mitmeid äh, Mm, andmeid, informatsiooni doktor Mökvelt, kes on just spetsialiseerunud äh, seksuaalkuritegude uurimisele, mm, ta tegutses siis Kivu piirkonnas ning äh, arvestades kogu seda informatsiooni, mis me oleme saanud, äh, tahaksime me, et see teema oleks Euroopa Komisjoni jaoks tähtsal kohal. samuti on oluline ka inimsuse ja keskkonnavastaste kuritegudega võidelda. troopiliste metsade eh, hävitamine, eh, bioloogilise mitmekesisuse eh, hävitamine, kõik see on väga oluline ja mm, need punktid, millest ma rääkisin, oleksid nüüd teile mõtteaineks, me soovisimegi just äh, nendest mõtetest lähtudes parandada olemasolevat teksti. keegi peale härra Jürgenitsi vist sõna ei soovi, palun. ma olen põhimõtteliselt nõus sellega, millest te rääkisite, nende ettepanekutega, mis te tegite. Äh, olen valmis neid toetama. aga küsiksin siiski, et me mõtleksime rohkem, et kas me ei peaks mõtlema rohkem järele selle üle, kuidas välispoliitika peaks sõltuma äh, majanduspoliitikast. Teie äh, sõnastus oli üsna jõuline, aga minu meelest äh, on see natukene nagu illusioonide tegemine. kuidas me saaksime oma mõju avaldada näiteks Hiinale me teame ju, milline on majanduses jõudude vahekord ja samas selle asemel, et öelda, et me üldse ei arvesta majandushuvidega, äh, eelistaksin siiski äh, niisugust poliitikat, mis läheks järk-järgult edasi inimõiguste puhul näiteks räägitakse alati komisjoni ja Hiina vahelisest struktu-, struktureeritud dialoogist, millel ei ole mõju, see ei ole õige. me oleme ikkagi suutnud saavutada seda, et, ähm, et Hiina äh, on teatud Euroopa Liidu nõudmisi äh, seoses äh, kohtuprotsessidega arvestanud, see puudutab just dissidentide vastu alustatud kohtuprotsesse, see ei ole kõik muidugi, mida me sooviksime, aga see on siiski samm edasi, selle asemel tõesti mingisuguse punkti resolutsiooni võtame, peaksime võib-olla järele mõtlema põhjalikumalt äh, sest äh, ma usun, et kui meil on kindlalt seatud eesmärk, siis on võimalik edasi minna äh, samm sammult äh, oma eesmärgi suunas. tänan. Merci. suur aitäh. kas komisjon soovib sõna sel teemal? ei soovi. seega tuletan teile meelde, et teil on aega muudatusettepanekute tegemiseks kuni kuuenda septembri keskpäevani. Äh, loodan, et äh, te kõik muudate meie arvamuse paremaks oma lisandustega ja hääletus toimub kahekümne teisel septembril. Görens. härra Görens, poisina, mul on üks ettepanek, konkreetne ettepanek meie töö korraldamiseks. ma arvan, et äh, me liigume üsna kiirelt edasi ja on võimalik, et äh, me jõuame oma äh, tekstid läbi vaadata enne hääletamist, võib-olla me saaksime siis koordinaatorite kohtumise ettepoole tõsta et siis kõik korralikult päevakorras läbi võtta. mulle tundub, et äh, hääletuse aja muutmine võib väga raske olla, sellepärast et äh, osa inimesi tuleb just selleks kellaajaks kohale. aga võib-olla saame me kuidagi kahe-kolme minutiga oma koordinaatorite koosoleku vahepeal ära teha. ei, see on väga keeruline, sellepärast et koordinaatorite koosolek peab toimuma kinniste uste taga. mida me arvu-, arutame siin geneerilisi ravimeid, meil on ju veel siin üks punkt, võib-olla kaksteist A saaksime praegu läbi vaadata. see puudutas neid geneerilisi ravimeid. kas te olete nõus sellega?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 Je suis désolée, nous n'avons pas la personne de la commission pour... Ähm, kahjuks ei ole kaksteist A kohta ühtegi sõnavõtjat kohal, seega oi, palun, härra Martines ma sooviksin, et me järgiksime päevakorda, sellepärast et nüüd tuleb meil äh, punkt kümme ja pärast seda vaatame, kas me arutame kaheteistkümnendat punkti või mitte. me ei tea ju, kui palju meil tegelikult selle punkti äh, arutamiseks aega läheb, viis minutit või pool tundi. muidugi oleks hea praegu ka kak-, punkt kaksteist võtta, aga äh, ja, ja selle aja sees siis saab kohale kutsuda need, keda praegu veel kohal ei ole et siis hääletada, aga ikkagi praegu peaksime me küll kümnendaga edasi minema. sur les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire räägiksime nüüd äh, AKV Euroopa Liidu koostööst või parlamentaarse assamblee tasandil aastal kaks tuhat kümme. Äh, me, äh, meid kõik kindlasti huvitab see teema, nimelt kahe tuhande kümnendal aastal esitati ka äh, raport parlamentaarse koostöö kohta aasta kaks tuhat üheksa kohta ja nüüd sel aastal on koostanud raporti härra Kaczmarek. aga ma tahaksin teile ka, eh, teie tähelepanu juhtida prantsuskeelsele tekstile, sellepärast et et, ehm, et punktides kaks ja neliteist on räägitud Euroopa Nõukogust, aga see tegelikult peaks olema Euroopa Liidu Nõukogu. ja nüüd annan sõna härra Kaczmarekile, palun. Pani przewodnicząca, rzeczywiście jest to cykliczne e, sprawozdanie, tym razem dotyczy roku. suur tänu, härra eesistuja, tegemist on tõesti niisuguse tavaraportiga e, käesoleval aastal koostasime me AKV Euroopa Liidu Parlamentaarse Assamblee töökohta aastal kaks tuhat kümme, arvestades Cotonou lepingut ning eh, see on, eh, see leping ongi nagu võtmeks meievahelistele suhetele. kahe tuhande kümnendal aastal to-, toimusid Kinshasas ja eh, Tenerifel kohtumised ning Seychellidel toimus siis regionaalne kohtumine parlament, par-, par-, parlamendiliikmete vahel. samuti äh, loodi uurimiskomisjonid Haiti ja Madagaskari olukorra kohta ning äh, käidi valimisi vaatlemas äh, kahe tuhande kümnendal aastal nimelt Burundis. kahe tuhande kümnes aasta muutis täiskogude korraldamise struktuuri, täiskogud toimuvad nüüd ühe päeva jooksul, see võimaldab äh, täiskogude korraldamise kulusid kokku hoida ja eh, eh, need muudatused toimusid siis arvestades eh, praegust majanduskriisi ning kokkuhoiuvajadust. see on tänuväärt Äh, isegi kui äh, ma siiski ta, äh, arvan, et, et kokkuhoid ei peaks olema eesmärk omaette, vaid see peaks aitama meil saavutada eesmärki parandada oma töökorraldust täiskogul. samuti käisid koos parlamendiliikmed eh, Parlamentaarse Assamblee juhatuse tasem, tasemel. Eh, mitmed teemad tekitasid vaidlusi, arutelusid. Eh, Kins-, Kinshasas nimelt mõistsime nii meie kui ka AKV partnerid, et Euroopa Liidu Nõukogu seisukohad ei olnud vastuvõetavad äh, nüüd seoses uue välisteenistuse ellukutsumisega loodame, et äh, probleeme enam ei teki. Äh, Budapestis näiteks olid nõukogu ja välisteenistuse esindajad siiski kohal. me, meie arvame, et meie parlamentaarsel äh, assambleel on siiski õigus nõuda, et nõukogu oleks kõige kõrgemal tasemel esindatud meie kohtumistel. parlamentaarne assamblee töötab selle nimel, et partnerriikide äh, parlamentidega suhteid tihendada, et parlamentide roll, rahvusparlamentide rolli suurendada, sellest räägiti, räägitakse ka Varssavis toimuval kohtumisel detsembris ja sellest olen ma kirjutanud oma raportis, suur tänu sekretäriaadile ja kõigile, kes minuga koostööd tegid ja aitasid suvevaheajal raportit koostada. toonitaksin nii iseäranis äh, sekretäriaadi jõupingutuste tähtsust. suur tänu kõigile, kes esitasid kommentaare ja märkusi, tänan. härra Martines, palun. Nuestra... suur aitäh, lugupeetud esinaine. ma olen väga tänulik härra Kaczmarekile tema tehtud töö ja koostatud raporti eest Ähm, härra Kaczmarek on äh, minu sõber ning ta on väga pühendunud ähm, parlamentaarse ühisassamblee tööle. ma pean ütlema, et see pühendumus on äh, midagi, äh, mis mõnede liikmete puhul nii silma ei paista, mõnede teiste liikmete puhul Äh, me peame Euroopa poole rohkem kaasama äh, parlamentaarse ühisassamblee töösse, sellepärast et väga sageli äh, ei ole meil piisavalt saadikuid ja väga sageli peame me asendama neid inimesi, kes on tegelikult alalised liikmed, aga kes ei ole kohal, nende inimestega, kes ei ole alalised liikmed, need asendusinimesed tulevad kohale, neil on head kavatsused. aga kahjuks Äh, jääb meie Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani kolleegidele sageli mulje, et äh, et äh, et me ei ole piisavalt pühendunud, see jätab halva mulje ja siin Brüsselis on samamoodi juhtunud seda, et me tuleme näiteks äh, täiskogule äh, ja me näeme, et Aafrika kolleegid on kõik kohal ning Euroopa poolelt on ainult mõni üksik inimene äh, kohal, ähm, kui me komisjonides tööd teeme. ja kui aeg mööda läheb, siis hakkavad ka need inimesed, kes on kohal tulnud, vaikselt ära kaduma koosolekutelt inimesed, kes on äh, avaldanud soovi selle parlamentaarse ühisassamblee liikmeks saada, peavad võtma endale kohustuse ka nendel kohtumistel osaleda, aga kahjuks nad sageli äh, nendel koosolekutel ei käi. Äh, see raport ähm, näitab seda, milline on üleüldine koostöö Euroopa Liidu riikide ja Aafrika Vaikse mere, Vaikse ookeani ja Kariibi mere riikide vahel see äh, näitab, et meil on avatud dialoog äh, sellistes küsimuses nagu näiteks äh, majanduspartnerlus läbirääkimistel või finantskriisi küsimustes, kliimamuutuse küsimuses või Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika küsimustes, ehk siis tegemist on olukordadega, mis on väga aktuaalsed ja seetõttu Äh, tuleb nendele teemadele rohkem pühenduda, me peame omalt poolt nendele rohkem pühenduma, nagu äh, Philipp Kašmarek äh, ütles, siis need muudatused, mis on aset leidnud, on olnud väga kasulikud, mõningatel juhtudel me ootasime suuremaid muutusi veel. kui Ühisassamblee kodukorda muuta, siis arvatakse, et saavutatakse suured muudatused, aga praegusel juhul ei ole tegelikult me väga palju suutnud saavutada igal juhul ähm, äh, on praegune olukord selline, et meil on järjepidevus sellega, mis varem toimus äh,. nüüd on igal juhul äh, oluline see, et äh, äh, poliitiliste perekondade tunnustamine on selgem, Euroopa poolelt on meil olnud fraktsioonid ja siin parlamendis on see täiesti tavapärane, ka meie liikmesriikide parlamentides on selline asi tavapärane, aga Aafrika poolelt Äh, tegid äh, kolleegid äh, koostööd subregionaalsete delegatsioonide raames ja uue korra kohaselt on meil poliitiliste perede kohtumised, neid ei nimetata fraktsioonideks, vaid poliitilisteks peredeks, ja need kohtumised nüüd toimuvad ja mul on väga hea meel selle üle, et seal osaleb rohkem inimesi, kui alguses arvati Ähm, ja äh, loomulikult äh, nende kohtumiste äh, eesmärgiks on poliitilistest asjadest kõnelda, aga Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani kolleegid, me oleme palunud neil siis äh, öelda, äh, milline on nende poliitiline suundumus, kuuluvus ja nüüd seda on veidi rohkem äh, selgemalt näha AKV koosolekutel. Neil toimuvad arutelud Äh, vastavalt sellele, mida Euroopa kolleegid on oma fraktsiooni kohtumistel eelnevalt arutanud. Äh, veel üks oluline asi, mida härra Kaczmarek oma raportis kajastab, on see, kui olulised on olnud regionaalsed konverentsid ja kui kasulikuks need on osutunud. regionaalsed konverentsid on minu kogemuste põhjal äh, tegelikult huvitavamad kui täiskogud regionaalsed äh, konverentsid äh, on aga sellised, mida väga sageli äh, ei korraldata. niisiis, meil võib-olla on ainult kaheksa kuni kümme esindajat AKV poolelt ja sama palju meie poolelt ning see tähendab seda, et Äh, kontaktide tase äh, ja Euroopa poole esindatuse tase äh, on meie poolelt siis suurem ning arutelu on ka elavam. ja lõpetuseks ma pean ütlema, et osalus Euroopa poole pealt on veelgi keerulisem, kui tegemist on naistega, sellepärast et Euroopa poolelt naisesindajad ei osale väga sageli koosolekutel, aga Aafrika poolel on olukord vastupidine. see on märkimisväärne asjaolu ja ma arvan, et seda tuleb ka äh, esile tõsta ja nüüd äh, veel viimane kommentaar minu poolelt, võib-olla see ei ole äh, poliitiliselt korrektne seda siia raportisse panna, aga äh, kui mina äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni koordinaatorina kõnelen, siis äh, ma võtan endale vabaduse seda ikkagi öelda. ma arvan, et me ei saa liikuda edasi sellise sellisest tegevatuse vaimus. siin me nüüd oleme, Filip Kaczmarek on koostanud dokumendi ja täiskogul see tõenäoliselt võetakse vastu aga, aga üheksakümmend üheksa protsenti kolleegidest Euroopa Parlamendis ei saa mitte mingisugust informatsiooni ja neile ei valmista mitte mingisugust muret äh, need te teemad, mida me äh, arutame, aga äh, Cotonou lepe on lepe Euroopa Liidu ja seitsmekümne kaheksa riigi vahel ning üleilmastunud maailmas peavad need seitsekümmend kaheksa riiki ja nad ongi juba, peavad olema meie partnerid poliitikas ja ei äh, saa olla nii, et Euroopa Parlament saadab välja oma delegatsiooni ning äh, siis me paneme kõik äh, äh omavahel paika ja enamikel kolleegidel ei ole absoluutselt mitte mingisugust aimugi ja äh, mitte mingisugust huvi ja pühendumust sellele arutelule, äh, mis tegelikult toimub. ma ei tea kas äh, nii äh, toimub ka teiste parlamentaarsete ühisassambleede puhul Ladina-Ameerikaga näiteks ja Vahemere piirkonnaga, aga ääretult oluline on äh, meeles pidada seda, et me räägime siin seitsmekümne kaheksast riigist ja nende jaoks on tegemist parlamentaarse ühisassamblee näol kõige olulisema organiga põhja-lõuna suunalises koostöös ja äh, ma arvan, et fraktsioonides peaksime meie vähemalt püüdma äh, veidi pingutada äh, ning me ei tohi Äh, võtta iseenesestmõistetavana seda, et need raportid, mis äh, koostatakse, lähevad automaatselt läbi. Äh, ma olen üle kümne aasta seda kõike siin jälginud ning need raporteid saavad ühehäälse toetuse mitte sellepärast, et kõik on selle poolt, vaid sellepärast, et see on poliitiliselt korrektne võtta vastu raport sellel teemal. see aga ei tähenda seda, et meie kolleegid kogu sellest teemast oleksid huvitatud ja äh, see on kaasa toonud olukorra, kus me võtame sellistes raportites nagu see siin vastu teatud asjad, aga äh, samas võtame vastu täiesti vastukäivaid asju hoopis teises komisjonis, näiteks Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis äh, ja siis sageli öeldakse, et jah, aga see eelmine hääletus oli nii-öelda teise klassi hääletus, ei olnud nii tähtis hääletus, aga tegelikult te vähetähtsaid hääletusi ei ole. Äh, suur aitäh, proua esinaine, äh, teile ja tahaksin tänada ka Philipp Kaczmarekit äh, selle raporti eest, mis ta on koostanud, aitäh! suur tänu, härra Martines! annaksin sõna nüüd Euroopa Komisjonile, aga härra Kõrens soovib enne veel sõna. mul ei ole tegelikult midagi lisada meie sõbrale Miguelile, aga mul on üks küsimus raportöörile ma ei ole pidevalt äh, AKV tegevust jälginud, aga kas AKV-ga suhteid äh, pidavates äh, delegatsioonides on räägitud ka eelarve küsimustest. Euroopa Parlamendis on juba räägitud sellest, et et äh, meie eelarvepädevus on laienenud äh, AKV tasandil, äh, kui toimidaks sama, samade põhimõtete järel, siis see muudaks väga palju. kas komisjon on näinud, et võimaluse ära kasutada? kasutada neid eeliseid, mis tulenevad praegu äh, suhetest AKV-ga. ma ei tea, äh, kas ma loon endale illusioone, aga näiteks mind huvitab, milline oleks protseduur tulevikus minu arvates äh, on siin eelised äh, arendada arengukoostööd, äh, seetõttu huvitavad meid AKV riikide selged seisukohad, enne kui me otsustame oma järgmise fina-, finantsperspektiivi ära aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend suur tänu, annaksin sõna komisjonile. proua Katrin Mette-Penningen, palun. suur tänu, proua esinaine, meil on tõesti raporti kohta ka mõned kommentaarid. üldises plaanis äh, oleme loomulikult äh, esitatud argumentidega nõus, äh, samuti me arvame näiteks, et rahvusparlamendid on demokraatia ülimaks väljenduseks, seega nende rolli tuleb suurendada, aga äh, peab ütlema, et komisjon teeb juba liikmesriikide parlamentidega koostööd, äh, meil on niinimetatud capacity building projekt, äh, suutlikkuse suurendamise kava selleks, et tõhustada mõttevahetust rahvusparlamentidega, et vahetada informatsiooni, et saata ka rahvus parlamentidele informatsiooni läbi sekretariaadi. majanduskoostöö osas oleme me ühise järelevalveameti loonud, näiteks Kariibi piirkonnas eh, hinnatakse selle regiooni riikidega sõlmitud lepingute tõhusust. juba praegu eh, toimib meil liikmesriikide parlamentidega koostöö, aga meil äh, teeb muret äh, teatud sõnastus selles raportis, kus äh, soovitakse komisjonilt garantiisid, et kom-, koostöö parlamentidega jätkuks. AKV Euroopa Liidu vahel sõlmitud kodanüüleping näeb ikkagi ette, et lepinguosalisteks on liikmesriikide valitsused, mitte parlamendid, seetõttu minu arvates äh, sõltub nüüd kõik nende riikide, osalisriikide institutsioonidest ja äh, siin raportis on öeldud ka, et komisjon määraks kindlaks, äh, kes vastutab Cotonou lepingu rakendamise eest praegusel hetkel me tegelemegi selle küsimusega. üldiselt suuri probleeme ei tohiks tulla, kodunu lepingu raames on siiski äh, teatud valdkondades pädevuse määratlemine keeruline, aga me tegeleme sellega äh, ning äh, ma annan teile täpsemat informatsiooni, kui kodunu lepingu lissaboniseerimine on lõpule viidud. ja nüüd annaksin sõna jällegi härra Kaczmarekile. suur tänu. suur aitäh kõikidele, kes oma märkusi tegid. suur tänu härra Martinesele. üks meie probleemidest ühiskoosolekutel partneritega ongi olnud äh, tagasihoidlik esindatus Euroopa Parlamendi saadikute poolt ning äh, sama puudutab ka neid koosolekuid, äh, mis toimuvad siinsamas parlamendis, AKV riikide osalusel. me ei saa Euroopa Parlamendi liikmete kohalolekut garanteerida, isegi kui me eh, eh, viiksime sisse mingisuguse alalise juhatuse liik-, asendusliikme ameti, ma arvan, et see osalemist eh, ei tõhustaks, aga Äh, tegemist on siiski väga tõsiste partnerlussuhetega, seega me peaksime kohal käima koosolekutele, et näitama, näidata üles oma huvi, äh, pühendumust ja olen nõus ka sellega, et kodanuleping peaks olema ähm, palju tähtsamal kohal meie aruteludes sest selle lepingu läbivaatamine äh, nõuab ju seda, et kõik äh, liikmesriigid sellega tegeleksid, seetõttu peaksime kõik sellest teemast olema huvitatud, äh, peaksime vähemalt teadma neid teemasid, mil, mille üle me siiski läbirääkimisi peame AKV riikidega. nüüd Euroopa Arengufondi eelarve küsimus ei ole sugugi uus. Need eelarve küsimused ei ole uued ja AKV riigid muide arvavad, et meie töökorraldus ei ole sugugi äh, nende jaoks vastuvõetav, nad arva-, soovivad, et me arvestaksime nende kui partnerite ettepanekuid palju rohkem seega partnerlussuhted peaksid rohkem arvestama AKV riikide soovidega, kuidas kasusaajaid riike rohkem kaasata, on küsimus, mis vajab lahendamist. see kindlasti ei tohiks vähendada parlamentide rolli, kui see nii juhtuks, siis nii partnerid kui ka meie ise Ehm, ei peaks seda õigeks. kahe tuhande kümnendal aastal äh, eriti palju äh, sellest küll ei räägitud, aga äh, väga kindel suundumus on siiski see, et parlamentide rolle tuleb, rolli tuleb suurendada. loomulikult Cotonou lepingule on alla kirjutanud riigid, kui sellised aga eh, meie siiski näeksime hea meelega, et palju rohkem parlamendisaadikuid esindaks riike meie koosolekutel. Eh, kui ka parlamendisaadikud ei ole, siis eh, võib, saavad osaleda liikmesriikide suursaadikud, kes võivad esin-, esindada ka omalt poolt parlamente ja ma mõistan, kui Euroopa Komisjon ütleb, et Euroopa Komisjon ei saa sundida kedagi osalema, kuid vähe. oluline on see, et komisjon ja parlament äh, üksmeelselt nõuaksid, et liikmesriikide parlamentide roll äh, mõttevahetuses peab suurenema. seda tuleb teha koos, me oleme realistid ja seetõttu äh, oleme nõus ka sellega, et parlamentaarse assamblee kohtumistel võivad osaleda ka liikmesriikides suursaadikud. igal juhul äh, oleks meil parem meel, kui äh, suursaadikute arv väheneks, selle asemel kasvaks pigem parlamendiliikmete osalus meie koosolekutel. ja sama puudutab ka Euroopa Parlamendi saadikute osalust nüüd tahaksin teile meelde tuletada, et viienda septembri keskpäeval on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja kahekümne teisel septembril toimub hääletamine. nüüd on meil äh, suur heameel vastu võtta Burundi delegatsiooni, kes, mis, mis siis koosneb Rahvusassamblee ja senati esindajatest. Burundi delegaadid on tulnud siia selleks, et osaleda parlamentaarse demokraatia arendamise projektis. ka tere tulemast, Amahoro. Amahoro, Dannes Kusa Kuba Ramututsa. esinaine tervitas Burundile siin nende emakeeles. nüüd meil on veel aega hääletamiseni, seega saame praegu alustada punktiga kaksteist A. see puudutab geneerilisi ravimeid, nendele ligipääsu Euroopa Liidu India vabakaubanduslepingu raames. see päevakorrapunkt puudutab äh, ühe Brasiilia assotsiatsiooni petitsioon, petitsiooni, mis äh, tegeleb siis HIV ja AIDSi vastase võitlusega. ja me oleme saanud siis äh, petitsioonide komisjoni nende, nende poolt esitatud petitsiooni, millele on antud üle kuuesaja allkirja, kus siis öeldakse, et ähm, tulevane vabakaubandusleping Euroopa Liidu ja India vahel võib ohustada geneerilistele ligi, äh, ravimitele ligipääsu Brasiilias ja teistes arenevates riikides. juulikuus otsustasime me kutsuda siia komisjoni Euroopa Komisjoni esindaja, kes siis räägiks meile täpsemalt sellest lepingust ja, ja võiks meile kinnitada, et tulevane vabakaubandusleping Indiaga ei ohusta ligipääsu generilistele ravimitele arenguriikides meil on siin komisjoni esindaja, kes vastutab Trade peadirektoraadis intellektuaalomandi kaitse ja kaubanduslepingute eest. kaheksa minutit, palun. suur aitäh, lugupeetud esinaine, ma püüan teha väga lühidalt. mis puudutab seda päevakorrapunkti, siis ma tahaksin komisjoni nimel kinnitada, et tegemist on, et me tahame saavutada äh, ambitsioonika tasakaalustatud äh, lahenduse nii äh, vabakaubandusleppe osas Indiaga, samas me teame, et India mängib väga olulist rolli geneeriliste ravimite tootjana teistele arengumaadele ning me oleme seda asjaolu ka arvesse võtnud läbirääkimiste käigus. komisjon on Äh, näidanud läbirääkimistel üles äh, ja näitab kindlasti ka tulevikus äh, piisavat paindlikkust ning võtab arvesse India õigussüsteemi spetsiifilist iseloomu ning me püüame anda kõik omalt poolt, et me, et ei saaks takistatud generis-, transporti ja ravimite tootmine. me oleme sellega seoses teinud konkreetseid ettepanekuid vabakaubandusleppe osas, kaasa arvatud eh, viide Doha deklaratsioonile, eh, TRIPS-i leppele rahvatervise küsimuses, eh, selleks et tagada need soodussätted, mis TRIPS-i leppe all on antud, eriti mis puudutab ravimipatente, Äh, ei saaks kahjustada vabakaubandusleppe poolt, kui see sõlmitakse. me oleme mm, India poolele teinud ka ettepaneku sätteks, kus selgelt välja öeldakse seda, et äh, mitte miski siin lepingus ei äh, Äh, tohiks vähendada äh, osapoolte juurdepääsu ravimitele ning ma toon siin välja kolm põhipunkti, mis tõusetusid äh, siin petitsioonis. kõigepealt ma pean rõhutama seda, et läbirääkimised on hetkel veel käimas ja mis puudutab äh, andmekaitse küsimust, esimest küsimust, siis ma ütlen järgmist. praegusel hetkel on India seadusandlus selline, et äh, sellega seoses erandeid ei ole ette nähtud. Äh, siseriiklik arutelu käib selles küsimuses, selles osas, kas see sisse viia või mitte, aga võttes arvesse neid tundlikke küsimusi, mis selle teemaga seotud on, ei ole tõenäoline, et India Äh, paneb paika sellise süsteemi vabakaubandusleppe sõlmimise hetkeks ning seetõttu on komisjon äh, korduvalt öelnud ja see on äh, ära näha ka meie kodulehel vastuses Euroopa Parlamendile, et me ei palu Indial viia sisse sätteid selle andmekaitse küsimuse osas ja me ei tee seda siis vabakaubandusleppes ma äh, võin siin viidata hiljutisele äh, vastusele, mille me andsime kirjalikult äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja näiteid on veel teisigi. Komisjoni poolt on kirjutatud mm, nii parlamendile kui avalikkusele sellel teemal, need vastused on meie veebilehel ka ära toodud võib-olla üks põhjus, miks see segadus selles küsimuses on, on selles, et küsimus on õhus, kas ähm, India poolelt äh, andmekaitseseadused äh, vastavad äh, TRIPS-i leppele. India on meile öelnud, et seda arutatakse ning me tahame näha, kas jõutakse Ehm, kokkulepe selles osas, eh, et India plaanib eh, TRIPS-i täielikult rakendada see puudutab siis andmekaitset. teine äh, patentide äh, tähtaja pikendamine äh, Äh, see küsimus ei ole samamoodi enam äh, meil aktiivselt laual, see ei ole laual olnud äh, viimased kaksteist kuud, komisjon on korduvalt seda ka öelnud nii parlamendis kui ka kirjalikult vastutavates küsimustes. me ei palu ning vabakaubandusleppes ei ole sätet, mis paluks Indial patendide tähtaega pikendada. ma loodan, et sellega on asi selge ja mis puudutab nüüd piirimeetmeid, siis ei ole mingisugust ettepanekut ja Euroopa Liidu läbirääkimisi läbirääkimispositsioonis ei ole sisaldunud palve äh, India äh, piirikorraldus äh, panna vastavusse meie intellektuaalomandi õigusega. meil on tegelikult olnud India ja Brasiiliaga mm, arutelu selles küsimuses teatud probleemi tõttu ning selle eesmärgiks on olnud vaadata ümber see reegel, mis on toonud kaasa äh, Äh, geneeriliste ravimite aresti äh, ajal, mil nad läbi Euroopa Liidu liiguvad. Äh, me loodame, et see säte, mis siin kõne all on, koostatakse mm, selliselt, et tagatud oleks geneeriliste ravimite liikumine ning Äh, ma olen kindel, et lõpptulemus ei muuda äh, geneeriliste ravimite eksporti kolmandatesse riikidesse äh, raskemaks. ma loodan, et ma vastasin endale kolmele küsimusele, mis siin küsimuses tõusetusid, aitäh! suur tänu, kolleeg Keller, palun! Um... suur aitäh, suur aitäh selle ettekande eest! algselt äh, kavastas, äh, kavandas komisjon äh, need kaks esimest küsimust sinna vabakaubandu-, vabakaubandusleppesse sisse panna ja avalik surve on saavutanud selle, et neid sinna ei kaasata. Äh, olukord, mis puudutab geneerilisi ravimeid, ei ole täiuslik ilmselgelt mitte. Äh, trips on geneeriliste ravimite hinda suuresti tõstnud ning nii palju, kui mina tean ja loomulikult te võite mind parandada, kui ma eksin, et vabakaubandusleppes öeldakse, et kui äh, India selle andmeeksklusiivsuse sätte sisse viib, siis see kehtib ka Euroopa Liidu ettevõtetele. ja huvitaval kombel äh, Te mainisite ka, et mitte midagi ei tohi äh, kahjustada ähm, oluliste ravimist, ravimite äh, tootmise transporti. Äh, mina tahaksin teada, millised on olulised ravimid, kas need on sellised ravimid, mis päästavad elusid või mingisuguseid, mingisugused muud ravimid, ehk siis milline on teie definitsioon olulistest ravimitest? me oleme kuulnud väga palju asju, mõningad asjad ei ole ka selged ma arvan, et ääretult oluline on see, et kaubanduse peadirektoraat näitaks ka eh, meie komisjonile neid dokumente, mis on läbi räägitud, et me saaksime juurdepääsu tekstide, tekstidele, et eh, me tõesti näeksime, et kas teil on õigus või mitte eh, kuidas me saame oma tööd teha, kui te annate meile omalt poolt ainult hägust informatsiooni ja võib-olla tuleb veel mõni informatsioonikilluke ka mujalt? meie äh, usaldus äh, suureneks, äh, kui me teaksime, et Defco peadirektoraat oleks samuti kaasatud info saamisesse ja läbirääkimistesse, aga tundub, et praegusel hetkel ei ole see nii. mina tahaksin teada, milline on teie seisukoht Defco peadirektoraadi kaasamiseks selleks, et vabakaubandusleppe osas arenguperspektiiv ka oleks esindatud, sellepärast et Indias elab ju kõige rohkem vaeseid inimesi maailmas. ja minu viimane küsimus mida teie teete selleks, et äh, viia sisse inimõiguste äh, mõjuhinnang, mida ÜRO palus, inimõiguste äh, mõjuhinnang peaks siis keskenduma ka geneerilise ravimiste küsimusele ja teistele küsimustele samamoodi, sellepärast et see Äh, vabakaubanduslepe lisaks geneerilistele ravimitele ohustab ka teisi valdkondi, nagu näiteks tööhõive valdkond äh, ning juhtimisvaldkond ja seetõttu ma tahaksingi teada, kus, millal tuleb see inimõiguste hindamisraport, mida me palusime, aitäh! suur aitäh! annan nüüd kaheks minutiks tagasi sõna komisjoni esindajale. suur aitäh! proua esinaine. ma püüan veel kord väga lühidalt teha, mis puudutab inimõiguste küsimust, siis eh, mina selle eest ei vastuta, aga ma teen ettepaneku, et eh, ma küsin oma kolleegidelt eh, selle kohta ja palun neil teiega ühendust võtta. mis puudutab selle komisjoni kaasamist, siis meie kaubanduse peadirektoraadina austame institutsioonide vahelise kokkuleppe sätte, mõtteid äh, ja äh, sellele vastavalt oleme meiega dokumente jaganud. meie äh, oleme nüüdseks teinud kättesaadavaks kuus või seitse kirja sellel teemal, komisjon on avalikult korduvalt sellel teemal sõna võtnud ning India kaubandusministriga on ka artikleid kirjutatud sellel teemal koos ja seetõttu ma arvan, et see, selgusetust ei tohiks siin valdkonnas enam olla ähm, India pool äh, tahab koostööd teha äh, ja meil ei ole arvamuste lahknevust selles küsimuses, seetõttu ma ei saa aru, mida me saaksime veelgi teha selleks, et seda olukorda rohkem selgitada. mis puudutab seda andmete eksklusiivsust ja andmekaitset äh,, siis äh, äh see teema ei ole enam meil lahtine, see ei ole meil enam laual, siin ei ole küsimus selles, millised on olulised ravimid ja millised mitte ähm, ja eh, need sätted, mis on kokku lepitud, eh, peegeldavad eh, kahe osapoole olemasolevaid sätteid, kuna India poolel neid sätteid ja, ja kuna meil on see läbi räägitud juba, siis seda teemat enam ei ole aktiivselt meil laual ja see olekski minu poolt kõik, tundub, et ma olen oma kaks minutit ära kasutanud, aitäh! suur tänu, läheme nüüd edasi hääletamisega, päevakorrapunkt number üksteist. kõigepealt ma pean küsima teie käest, kas teil kõigil on elektroonilise hääletamise jaoks kaardid kaasas? võtke need siis välja. kõigepealt teeme proovi hääletamise. kontrollime kaarte ja loeme üle, palju neid on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 tundub, et üks on puudu. kõik on nüüd hääletanud, hääletus lõppes, suurepärane tulemus. Alors, <clears throat> Donc nous votons. hääletame siis härra Kerensi arvamust Euroopa Liidu ja Cabo Verde vahelise kalanduspartnerluslepingu kohta. seitsekümmend neli alust on saanud loa viie miljoni kala, tonni kala väljapüügiks. kas kõik on nüüd hääletanud? hääletus lõppes. kõik kiidavad selle arvamuse üksmeelselt heaks ensuite donc euh, le point numéro 12, toujours le rapport punkt kaksteist, jällegi härra Kõõretsi raport, mis käsitleb äh, eelarvet. hääletame muudatusettepanekud viiskümmend neli, kolmkümmend üheksa, palun hääletage Bon hääletus on ikka veel lahti, tundub, et kaks inimest ei ole hääletanud. hääletus lõppes. kakskümmend kaks hääletas poolt ja nüüd viiskümmend neli, kolmkümmend kaheksa. palun hääletage Voilà, see, <clears throat> le vote est clos. hääletus lõppes, kakskümmend kaks häält poolt. nüüd muudatusettepanek viiskümmend neli, kakskümmend üks. hääletus on avatud. ah ei, see vist langes ära või mis meil siis on? Voilà, on passe l'amendement cinquante quatre zéro un Le vote est ouvert. viiskümmend neli null üks, palun hääletage. Voilà, vingt-deux voix. kakskümmend kaks häält anti poolt. no, trois abstentions. Douze voix. vabandust, kolm erapooletut oli. seitse oli vastu, kaksteist poolt, kakskümmend kaks häält kokku, üldiselt siis võeti vastu ja nüüd muudatusettepanek viiskümmend neli, kolmkümmend palun hääletage. hääletus lõppes, anti kakskümmend kaks häält, kakskümmend üks poolt, üks erapooletu, vastu võetud. järgmine muudatusettepanek viiskümmend neli, kolmkümmend üks ei, vabandust, viiskümmend neli, kolmkümmend kaks. palun hääletage. Boteklu, adapté. Monsieur Görens, vous voulez la parole? härra Görens, kas te soovite sõna? teeme endale elu lihtsamaks, kas äh, saaks kuidagi neid muudatusettepanekuid plokis hääletada, näen, et äh, enamus äh, fraktsioone on niikuinii nii muudatusettepanekutega nõus ja kui tõesti keegi ei ole nõus, palun teatage meile siis, kui eriarvamused tekivad, hääletame kõiki muudatusettepanekuid plokis eraldi, aga kui kõik on ühel meelel, siis hääletame plokis amendement. Voilà. Donc, euh, nous sommes là à l'amendement. nüüd me oleme siis jõudnud viiskümmend neli null nullini. palun hääletage kas kõik hääletasid? see on siis nüüd vastu võetud nüüd viiskümmend neli null neli. palun hääletage. hääletus lõppes, vastu võetud. viiskümmend neli üksteist, palun hääletage Tout le monde a voté, le vote est clos. Kõik hääletasid, vastu võetud viiskümmend neli kaksteist. palun hääletage. kõik on hääletanud, hääletus lõppes, vastu võetud. viiskümmend neli kolmteist, palun hääletage hääletus lõppes, vastu võetud. Je propose peut-être qu'on puisse voter. ja nüüd teen ettepaneku, et viiskümmend neli, neliteist kuni viiskümmend neli, kolmkümmend seit-, kolmkümmend kuus hääletataks plokis. kas kõik on nõus sellega? kõik on nõus, seega palun hääletage nüüd siis muudatusettepanek viiskümmend neli neliteist kuni viiskümmend neli kolmkümmend kuus. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, kõik on üksmeelselt heaks kiidetud ja nüüd hääletame viiskümmend neli nelikümmend, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? ja hääletus lõppes, vastu võetud viiskümmend neli, nelikümmend üks. palun hääletage. kõik on hääletanud. hääletus lõppes ja see on vastu võetud. viiskümmend neli, nelikümmend kaks. teen ettepaneku nüüd Äh, muudatusettepanekuid viiskümmend neli, nelikümmend kaks ja nelikümmend kolm koos hääletada. palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd viiskümmend neli, kolmkümmend viis, palun hääletage. hääletus lõppes vastu võetud. teen ettepaneku nüüd hääletada viiskümmend neli kakskümmend kolm kuni viiskümmend neli viisteist ühes plokis hääletada. palun hääletage. kõik on nüüd hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud euh, Non Il faut faire un vote pour euh, le texte ainsi. ja nüüd hääletame äh, kogu teksti muudatusettepanekutega, palun hääletage. Il manque un vote. Il manque un vote. Bon. tundub, et üks saadik ei ole hääletanud hääletus lõppes. kakskümmend üks saadikut hääletas, kakskümmend üks häält anti poolt, vastu võetud. Voilà, c'est très bien, c'est fini, d'accord. Ça c'est fini. Bon. Ouais meil on veel muude küsimuste punkt päevakorras ja kui küsimusi ei ole, siis äh, pean teile nüüd ütlema, et äh, homme kell üheksa hommikul toimub koordinaatorite kohtumine härra Krzysztof Stanovskiga, kes on äh, Poola aseriigi sekretär ja kes vastutab arenguküsimuste eest ja seejärel toimub meil kuulamine haridusarengu nimel, mis kestab kella kümnest kaheteist kolmekümneni ja kutsun teid kõiki aktiivselt sellel osalema. järgmine arengu komisjoni koosolek toimub Brüsselis kahekümne üheksandal septembril kella üheksast kaheteist kolmekümneni ja nüüd jätkame oma tööd koordinaatorite koosolekuga kinniste uste taga. Need, kellel ei ole õigust sellel koosolekul osaleda, palun lahkuda saalist, sekretäriaadi töötajad, komisjonide ametnikud palun jätkake oma vestlust, kui te soovite, väljaspool saali